kehtetuid hääletussedeleid on äh, kuuskümmend üheksa, antud hääli kuussada nelikümmend neli, absoluutne enamus kolmsada kakskümmend kolm, Jerzy Buzek sai viissada viiskümmend häält Draghi Drogi, Drogi, Tsivotnitšonce, Buzek, liebe kolleegid. austatud äh, president Buzek, austatud kolleegid. härra president, õnnitlen teid äh, sellesse olulisse ametisse valimise puhul ja soovin teile palju edu auf Frau Eva-Britt Svensson. proua Eva-Britt äh, Svensson sai äh, kakskümmend üheksa häält. sellega sai Jerzy Puusek antud häälte absoluutse enamuse ja ma kordan äh, selle, mis ma ütlesin poola keeles üle veel ka omas emakeeles õnnitlen südamest Jerzy Puusekit äh, selle veenva valimisvõidu puhul, soovin talle kõike head selle suurepärase ülesande täitmisel, mille ta nüüd enda kanda võtab ja palun Jerzy Puusekil äh, tulla siia toolile. palun, Jerzy Puusek koleżanki i koledzy, dear colleague. austatud kolleegid. ma tänan teid selle eest, et te valisite mind Euroopa Parlamendi presidendiks. tegemist on minu jaoks väga suure auga. tänan neid, kes hääletasid minu poolt. ma teen kõik, et mitte petta teie lootusi ja nendele, kes minu poolt ei hääletanud, tahaksin ma öelda, et ma üritan teid äh, siiski äh, veenda, et te annaksite ka mulle oma toetuse, hoolimata sellest, äh, millisesse poliitilisse parteisse te kuulute. proua Svensson, tänan teid arvamuse vahetuse eest, mis meil oli. tänan Maarja Maurot ja Graham Watsonit